társaim folytatjuk a munkát először is egy bejelentésem euroopa parlament jätkab oma päevakorraga nüüd päevakorraga nüüd nimelt esi- üks teadaanne kõigepealt et ettepanek mis tõstetati eile kakskümmend neli tundi on vastulause esitamisel, mida pole tehtud, niisiis ehm, praegusel hetkel on soovitus vastu võtnud, niisiis eh, homme, kahekümnendal mail eh, see avalikustatakse ülejäänud dokumentidega. nüüd me läheme edasi oma päevakorraga ja nüüd toimub ühine arutelu, mille eh, teemaks on rahapesu ja mm,